il presidente. presidente. andiamo. kolleege ja e kolleegid. head kolleegid, palun istugem kohtadele. jätkame oma tööga E ja nüüd asepresidentide teise vooru tulemused. hääletajaid kuussada seitsekümmend üheksa, kuussada seitsekümmend kolm häält, kolmsada kolmkümmend kaks äh, absoluutne häälte enamus ning valituks on osutunud selle põhjal härra Kolaja ja härra Papadimulis. Rispettivamente. Rispettivamente l'onorevole. härra Kolaja nelisada kakskümmend kuus ja härra Papadimulis nelisada üks häält. teised kandidaadid, Castaldo kakssada kaheksakümmend neli, Krasnodevski kakssada kuuskümmend üks, Pitsoto sada nelikümmend kaks. ja õnnitlused valitutele vastavalt artiklile seitseteist lõikele kaks äh, kodukorrast on äh, e-, asepresidentide äh, järjekord vastavalt valimistulemustele kindlaks pandud. üks koht on veel lahtine, üks asepresidendi koht ning sellest tulenevalt tuleb läbi viia ka kolmas voor ma teen ettepaneku teile, kui te selle vastu ei ole, teeme seda elektrooniliselt. Però sono, devo chiederlo formalmente. aga ma pean küsima teilt ametlikult, kas keegi on selle ettepaneku vastu non vi sono ei ole ilmselgeid vastuväiteid siit saalist. Posso considerare sellest tulenevalt, kas teise vooru kandidatuurid on veel üleval? Se non vi sono interventi, allora le kui keegi sõna ei võta, siis kandidatuurid on samad, kandidaadid on samad kui teises voorus aga ma pean samuti läbipaistvuse tõttu küsima, kas kõigil saadikutel on hääletuskaart kaasas, kes siin kojas praegu on. Quindi devo presumere che tutti. eeldan seega, et kõik saavad hääletada elektrooniliselt palun, palun, palun, hea kolleeg. ma arvan, et meil on info tulemuste kohta nüüd, kas on võimalik teha kümneminutine paus nii-öelda tehnilistel põhjustel? no nad võivad küsida presidenti eh?. Eh, prego, onorevole presidente Zanni, a lei la parola. palun eh, härra Zanni. meie paluksime, et läheksime edasi ikkagi kirjaliku hääletusega, nagu ka muude hääletuste puhul on olnud. E allora la proposta del voto elettronico. può essere messa ai voti dell'aula sellisel juhul, kas saame hääletada siin seda ettepanekut, elektrooniliselt hääletada? kes on elektroonilise hääletuse poolt? ei, ei, ei. ei, ei, me ei hääleta seda, me teeme selle kohta avalduse. kas keegi soovib sõna võtta selle poolt? Prego, onorevole Corbett härra Corbett, palun yes,. ja härra president, ma arvan, et äh, säästaksime kõikidel palju aega, kui me kasutaksime seda süsteemi, süsteem on olemas, me kasut-, oleme varem kasutanud, toimib, endiselt on hääletus salajane, aga me saaksime hääletatud tõhusalt ja kiiresti. sellisel juhul hääletame elektroonilise hääletamise ettepanekut, kes on selle poolt, palun tõstke käsi. kes on selle vastu? kes on erapooletu? hästi. ettepanek on heaks kiidetud. però per rispondere alla domanda aga vastamaks kolleegi soovile kümneminutiline paus teha, siis viieminutiline paus tuleb. ja seejärel läheme edasi elektroonilise hääletusega, aitäh.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 Allora, kolleege, kolleegi. E head kolleegid. Prego di prendere posto. palun istuge oma kohtadele. Prego di prendere posto, kolleege, kolleegi. E head kolleegid, palun istuge kohtadele